protokoll esitatakse kinnitamiseks järgneva istungi alguses, kui vastuväiteid ei äh, ole, siis äh, edastan täna vastu võetud äh, resolutsioonid, resolutsioonides nimetatud institutsioonidele ja asutustele, käesolevaga on Euroopa Parlamendi osa istungjärk lõppenud, tänane istung on ka läbi, soovin teile ilusat kojujõudmist ja ilusat nädalavahetust, aitäh!